raportööriks on küll härra Ferreira, nagu ma ka ütlesin, kuid kahjuks ei saa ta praegu siin olla. ning sõna saab tema nimel härra Stiljokotus. suur tänu, president. lugupeetud kolleegid, kahjuks on tõesti nii, et äh, raportöör härra Ferreira ei saanud täna siia tulla ja seetõttu esitan ma tema raporti peamised seisukohad tema nimel ise esiteks räägitakse raportis, komisjoni raportist, kus antakse soovitusi innovatsiooniks meremajanduses, ehk äh, räägitakse sellest, kuidas meresid ja ookeane paremini ära kasutada töökohtade loomiseks. tegemist on dokumendiga, millel on väga palju parandamisruumi, sest tegelikult sobib ta rakendamiseks vaid väga vähestes äh, sektorites ja seetõttu on komisjoni esialgsele ettepanekule lisatud ka teisi punkte. me väljendame oma rahulolematust sellega, et avaliku sektori rahastust, mis puudutab innovatsiooni ja teadusuuringuid, on kõvasti kärbitud pean silmas äh, seda, et teadusuuringute rahastamine riiklikul tasandil on äärmiselt oluline, sest muidu ei saa mingit teadusarengut toimuda, see on oluline meile ja oluline ka meie partneritele. seetõttu on kahetsusväärne, et Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend ähm, programmis ette nähtud teadusuuringute rahastamist on nüüd äh, vähendatud. komisjon ei oleks pidanud seda tegema. meil on vaja anda inimestele paremad oskused ja luua uusi töökohti ning seda just meremajanduses. raportis sellest räägitaksegi. räägitakse sellest, et meil tuleb teha jõupingutusi, et liikmesriigid saaksid meremajandust arendada ja et meil õnnestuks luua tegelikke uusi võimalusi ka naistele. kuid töökohti luua tuleb muidugi kõigile meremajanduse projekti rahastamine on keeruline küsimus ja seetõttu oleme mõelnud uuele platvormile, mis oleks kättesaadav kõigile kodanikele. peale selle peab komisjon ikkagi leidma lisarahastuse teadusuuringute rahastamiseks, seda mitte ainult meremajanduses, vaid ka mujal, ning äh, peab äh, ette nägema selle rahastuse ka VKE-dele, selleks et me saaksime toetada VKE-sid sotsiaalmajandust, sotsiaalettevõtteid, inimesi harida, aidata neid, kes elavad rannikualadel, välja töötada uusi tehnoloogiaid, välja to-, töötada uusi energiaühendusi ning välja töötada ka keskkonnakaitseprogrammid rannikualadel. samas tuleb muidugi luua ka innovatiivseid tooteid ja teenuseid ning saavutada uus sünergia. kolleeg ja, kolleegid, meremajanduse investeeringud Äh, on olulised just nimelt innovatiivsetes valdkondades. meil on vaja keskkonda kaitsta, kaitsta rannikualasid, kaitsta ähm, merefloorat ja faunat ning kestlikult kasutada olemasolevaid ressursse. seetõttu me soovime, et komisjon kõik need ettepanekud paneks sisse oma teksti, mis praegu on juba välja, valmis kirjutatud ning et komisjon toetaks projekte, mis on kooskõlas äh, meie soovidega. ehk siis veel kord, me soovime, et edendataks innovatsiooni ja tehtaks võimalikuks see, et meremajanduses äh, loodaks uusi töökohti see tähendaks äh, seda, et äh, tuleb tagada parem ligipääs olemasolevale rahastu-, rahastusele, näiteks äh, tõukefondidele, vaadata, kuidas agentuurid praegu on kasutanud tõukefondide raha, milline on seos kodanikuühiskonnaga ja kas avalikkusele antakse ka piisavat infot kordan veel kord, et riiklik rahastus, avaliku sektori poolne rahastamine on meremajanduse jaoks kõige olulisem ning seetõttu tuleb see rahastus leida nii ei jõua me olukorda, kus meremajandust rahastaks ainult erasektor. ma, me vajame kindlasti avaliku sektori rahastust. eriti oluline on see selleks, et aidata erinevatel sadamatel teha koostööd ja kaitsta rannikualasid. kõik see on meie raportis ka kirjas ning ma kutsun kolleege üles hääletama selle raporti poolt nii et meil õnnestuks Euroopa mere, merenduspoliitikat ja meremajandust tõepoolest edendada, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna härra Moraias üheks minutiks. lugupeetud president, suur tänu! raport on tõesti väga huvitav ja selles räägitakse olulistest küsimustest meremajandus hõlmab väga mitmeid erinevaid tegevusi, näiteks kalastust, vesiviljelust, turismi, sadamateenuseid ja nii edasi. see tähendab seda, et meremajandus sõltub ennekõike innovatsioonist ja uutest tehnoloogiatest, kuid kindlasti on tähtsateks teemadeks ka VKE-de toetamine ning kvaliteedi toetamine siin on räägitud taastuvenergiatest ning kohaliku tasandi algatustest see tähendab seda, et me peame leidma võimaluse nii uute töökohtade kui ka uute toodete loomiseks ja selleks on vaja toetada nii majanduspoliitikat, sotsiaalpoliitikat kui ühtekuuluvuspoliitikat kogu Euroopas teisisõnu tuleb teha suuremat koostööd Euroopa regioonide ja kohaliku tasandiga, kasutada tõukefondide raha ja kasutada ka region-, kasutada siis sealjuures Regionaalarengu Fondi ja Sotsiaalarengu Fondi, aitäh! härra Jakovitš, palun! lugupeetud president, suur tänu! kui me räägime meremajandusest, võime rääkida väga paljudest erinevatest teemadest, sest äh, tegemist on väga laia teemaga. mina olen pärit Horvaatiast ning Horvaatiale on meri loomulikult väga tähtis ja meremajandus on äh, suur osa meie majandusest. ma tahaksin rääkida laevaehitusest ja pöörduda härra volinik Timmermanni poole on palju räägitud sellest, et Euroopa Liidu raha tuleb kasutada sünergias liikmesriikide raha ja erasektori rahaga. laevaehituse puhul toetame me mitte ainult laevaehitust, vaid ka innovatsiooni ja teadusuuringuid. laevaga koosneb, lae-, laevaehitus on niivõrd suur projekt, et seda võivad riigid teha ka koos ja me peame mõtlema sellele, et Euroopa laevaehitus annab äh, väga palju tööd väga paljudele erinevatele inimestele, seetõttu tuleb seda sektorit äh, kaitsta. Joe Märagel üks minut. suur tänu, president. lugupeetud härra volinik. komisjon on meremajanduse küsimuses teinud väga palju tööd, kuid väga palju tööd on teinud ka Euroopa Parlamendi erialakomisjon me keskendusime eesmärgile, kuigi võib-olla oleksime võinud käituda ka jõulisemalt ja nõuda rohkem. me räägime integreeritud lähenemisviisist, mille aluseks on jätkusuutlikkus. meie eesmärgiks on edaspidi vältida neid riske, mille Euroopa Liidu poliitika endaga mõnikord ta-, äh, kaasa toob me räägime tihti sellest, milline peaks olema Euroopa roll meie meredes. kuid Euroopa Liidu senine tegevus on olnud väga fragmenteeritud. Euroopa Liit peab käituma sidusamal moel. me räägime selles raportis vesiviljelusest ja kestlikkusest ja süvamere kaevandamisest ja sellest, kuidas jagada teadmisi mis puudutavad merendust eh, ning samuti räägime me väga palju sellest, et tuleks õppida oma senistest vigadest. meri ja ookean väärivad meie austust ja me peame seda ka paremini tundma õppima. aitäh! suur tänu, president! üks eh, suuremaid probleeme nende viieminutiliste debattide puhul on see, et tegelikult me ei saa ju teemat üldse käsitleda. kolmkümmend üks lehekülge raportit, aga kõneajaks ainult kuuskümmend sekundit tõepoolest, meremajandus on osa meie tulevikust, aga me võiksime mõelda ka sellele, milliseid vigu on tehtud tuuleenergia alal. me võiksime uusi tehnoloogiaid välja mõelda alles siis, kui me oleme endale selgeks teinud, milliseid vigu on tehtud tuuleenergiaga, nii et enne kui me hakkame kasutama äh, laineenergiat, tõusu- ja mõõnaenergiat, tuleks mõelda tuuleenergiast äh, õpitud vigadele ma tahaksin rääkida ka vedeldatud maagaasist ja sellest, et tegemist on nii-öelda ülemineku, tegemist on sellise lahendusega, mis läbib erinevaid piirkondi. see on Ühendkuningriigile eriti oluline teema ja ma tahaksin sellel peatuda sellepärast, et Ühendkuningriik soovib vältida töötuse teket seoses vedeldatud maagaasiga, aitäh! Äh, suur tänu, äh, juhataja. kõik majandusharud, mis on seotud äh, meremajandusega, on väga olulised ja me peame siin kindlasti arvestama sellega, et meremajandus moodustab kolm koma viis protsenti Euroopa Liidu SKT-st, üle üheksa miljardi euro on majandusmaht selles valdkonnas, on äh, väga oluline tagada jätkusuutlik äh, majandamine, tagada koostöö meremajanduse ja maismaal aset leidva majandustegevuse vahel ja siin äh, raportis kritiseeritakse, et Horisont kaks tuhat kakskümmend viib sisse säästusid, ähm, hoiab kokku ähm, ja eriti puudutab see meremajandust ja kindlasti tuleks meremajandust edaspidigi rohkem toetada. aitäh, kolleegid, ja sõna saab härra volinik vastuseks. suur tänu, president! ma tahaksin omalt poolt tänada raportööri, mis sest, et teda siin ei ole. tänan ka tööstuskomisjoni liikmeid selle väga põhjaliku raporti eest, kus võetakse arvesse ka kalanduskomisjoni ja tööhõivekomisjoni seisukohti. Euroopa meremajanduse agendas räägitakse sellest, et meremajandusel on väga suur potentsiaal luua majanduskasvu ja uusi töökohti. seal rõhutatakse ka seda, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad suutma seda potentsiaali ära kasutada. palju räägitakse kestlikkusest ning sellest, et see dimensioon peab olema kõigis meie tegevustes ja omalt poolt võin öelda, et Euroopa Komisjon nõustub selle seisukohaga täielikult. me peame kaitsma ja alal hoidma rannikualasid, bioloogilist mitmekesisust, tootlikkust ja nii edasi me peame tagama selle, et ookeanid ei oleks saastatud ja peame käituma väga ettevaatlikult äh, sektoriüleselt ja interdistsiplinaarselt see tähendab seda, et meil on vaja rohkem innovatsiooni ja teadusuuringuid äh, ning ka liikmesriikide toetust, et kõik need eesmärgid saavutada. me kavatseme edendada innovatsiooni, aga kavatseme edendada ka traditsioonilist merendust. me peame mõtlema sellele, kuidas kaardistada merepõhja ja jagada merealast teadmist, selleks on ette nähtud uus merendusplatvorm ning samuti võimalus uute oskuste õppimiseks see tähendab seda, et mitu sektorit saavad teha koostööd, sealhulgas need tööstusharud, mis ka praegu on olemas tahaksin välja tuua kaks artiklit äh, Euroopa kalandusregulatsioonist, kus räägitakse just nimelt äh, kalavarude ja vesiviljeluse jätkusuutlikust äh, haldamisest ja Horisont kahe tuhande kahekümnenda aasta, kahe tuhande kahekümne alla kuuluvast innovatsiooniprogrammist. lisaks sellele on meil ka strateegiliste investeeringute Euroopa fond, millest samuti on võimalik rahastada projekte, selliseid, mis mujalt rahastust ei saa. mul on väga hea meel lugeda raportist ka seda, et meil tuleb hinnata, kui suur üldse on meremajanduse sektor ja kui palju rahastust see sektor vajab me töötame selle kallal, oleme saanud ka esialgsed andmed meremajandussektori suuruse kohta ning kavatseme neid esialgseid andmeid nüüd võrrelda liikmesriikide andmetega, see töö toimub septembrikuu lõpus. on selge, et kui me need arvud paika saame, on meil lihtsam otsustada ka seda, mis meremajanduse valdkonnas edasi teha saab. lisaks tahaksin peatuda veel mõnel punktil teie raportist, näiteks kuidas anda inimestele vajalikke oskusi ja äh, sellega asume me töötama aastal kaks tuhat kuusteist. me oleme palju mõelnud ka sellele, kuidas äh, välja töötada selline teabeplatvorm, kust äh, saaks kergemini vajalikku teavet merede ja ookeanide kohta. peale selle olen ma täiesti nõus, et mängureeglid peaksid olema kõigi jaoks ühesugused, et Euroopa Liit, kes on ähm, maailmas juhtival positsioonil, saaks juhatada teed ka meremajanduse valdkonnas. ma arvan, et me peame paremini haldama meresid ja ookeane ning kestlikumalt kasutama ookeani ressursse. peale selle siis ka tagama need ühtsed mängureeglid, millest ma rääkisin. ma loodan väga, et te panustate sellesse debatti ka edaspidi lugupeetud president, lõpetuseks ütlen, et komisjon tervitab seda raportit ja jääb ootama edasist äh, koostööd Euroopa Parlamendiga, selleks et me saaksime maksimaalselt ära kasutada sinise majanduse potentsiaali. suur tänu! suur tänu, härra volinik, sellega on debatt lõppenud ja me hääletame homme